leiab aset veebruari täiskogu istungil. nüüd järgneb äh, välisasjade julgeolekupoliitika kõrgesindaja avaldus olukorra kohta Iraagis. ja annan sõna uuesti baroness äh, Ashtonile, palun. proua president tänan. lugupeetud liikmed, me vaatame Iraaki täna, siin on tõsist edasiminekut saavutatud, kuigi riigi ees on veel palju-palju probleeme. täna tahaksin keskenduda Iraagi olevikule ja tulevikule riigina, kellel on väga palju potentsiaali ja kes on märkimisväärset edu saavutanud eh, viimaste kuude jooksul vägivalla tase on langenud kahe tuhande kolmanda aasta tasandile, kuigi me oleme näinud rünnatud valitsusasutusi, siis kahe tuhande üheksandal aastal tapetud tsiviilelanike arv oli poole, äh, vähem kui pooled nendest jälle kaks tuhat kaheksa. kaks tuhat kuus, kaks tuhat kaheksa on äh, juhusurmade arv oluliselt vähenenud, Iraagil on konstitutsioon, ähm, on läbi viidud ähm, val-, mitmeid valimisi, mille osalus on kõrge. tänu iraaklastele on demokraatlikud institutsioonid samuti asutatud. valimised Iraagis toimusid möödunud aastal väga-väga sujuvalt. seitsmendal märtsil kaks tuhat kümme on järgmine valimine, järgmised valimised, järgmine samm selleks, et konsolideerida Iraagi demokraatiat. see tähendab, et meie töö Iraagis peab jätkuma, me peame liikuma uutesse valdkondadesse vastavalt sellele, kuidas olukord olukord paraneb. Euroopa Liit on andnud rohkem kui miljard eurot selleks, et aidata Iraaki alates aastast kaks tuhat kolm see on läinud konkreetsetele teenustele, inimareng, poliitiline areng, suutlikkuse ülesehitamine, kõik seda vastavalt Iraagi prioriteetidele. meie u-, ähm, integreeritud eh, seaduse ülemusliku missioon on nüüd Iraagis tööl ja eh, õpetab inimesi välja Iraagi sees. on, on antud ka valimisabi ja me jätkame oma abi andmist, kuni Iraagi institutsioonid on täiesti valmis ise need funktsioonid üles võtma. hea progressi tulemusena me keskendume sellele, et ikka rohkem võtaksid asju üles iraaklased ja teeksid seda jätkusuutlikult. arendame ka oma suhteid Iraagiga, kirjutasime alla kavatsuste protokolli energiakoostöö alal ja peatselt kirjutame partnerluse ja koostöölepingule alla. see on tegelikult esimene koostööleping Euroopa Liidu ja Iraagi vahel. see puudutab poliitilist dialoogi, kaubandust ja reguleeritud koostööd ning arenguabi tahame laiemat ja sügavamat poliitilist dialoogi Iraagiga peaksime puudutama siin ka inimõigusi. parlament on väga huvitatud Iraagist ja eeldame, et koostöö veelgi suureneb ja paraneb Euroopa Parlamendi ning Iraagi esindajate koja vahel tulevikus selgelt on Iraagil veel palju probleeme, eesseisvad üldvalimised on väga olulised, need peaksid olema ka õiglased ja vabad. koos rahvusvaheliste partneritega jälgime neid valimisi väga täpselt, Euroopa Liit äh, Äh, saadab Iraaki äh, vali-, äh, vaatleja, vaatamismeeskonna, kes hindab vaatamisi ja annab, valimisi ja annab oma soovitusi. me oleme veendunud, et Iraak kasutab oma uusi institutsioone selleks, et leida vajalikke kompromisse rahvuslikuks lepituseks. omalt poolt toetame jätkuvalt Iraaki ja anname oma toetust koos ÜRO ja teiste rahvusvahelise kogukonna ehm, liikmetega. ootan huviga meie debatti, aitäh! suur aitäh ja alustage fraktsioonide esindajatega ja kõigepealt alustame Euroopa Rahvaparteiga ja annan sõna proua De Langele kaheks minutiks. suur tänu, proua president sooviksin tänada kõrget esindajat äh, tema avalduse eest, see kõlab väga optimistlikult. on ka positiivseid äh, trende, te viitasite juba sellele, et ähm, ohvrite arv on vähenenud ja kuid isegi edukad valimised äh, ei muuda riiki veel õigusriigiks ega demokraatlikuks. enamuse hääl ei tähenda see, seda, et, et olukord on väga õiglane, me peame vaatama ka, milline on vähemuste olukord. mul on väga kahju, et ma ei kuulnud teie avalduses sõna vähemused. sest mittemoslemi vähemusi endiselt veel diskrimineeritakse. juba äh, kuuskümmend viis äh, kirikut on sattunud rünnaku ohvriks samuti tapeti tänaval kahe lapse isa. inimesed endiselt põgenevad Iraagist. kümned tuhanded inimesed on juba lahkunud äh, Iraagist. ja me ei saa jääda seda arengut äh, pealt vaatama inimõiguste alla käivad ka vähemuste õigused ja see on Euroopa Liidu väärtuste jaoks üks olulisemaid punkte. ja seda peaksid ka Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki nõudma ja ka teie ülesanne, proua Ashton, peaks olema nõuda inimõigusi eh, kõigile. samuti me peame toetama infrastruktuuri ja demokraatiat Te loetlesite üles, millised on meie prioriteedid Iraagis, aga ma oleksin tahtnud ka kuulda, kuidas te kavatsete tagada selle, et meie eelarves arvestatakse ka nende vähemustega, kes vajavad meie abi, võib-olla Iraagi jaoks ei ole oluline, kuid meie jaoks peab see olema oluline. suur tänu. ja sotsialistide demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Kosta, palun proua president, proua Ashton. oluline on väga see, et et me pööraksime tähelepanu ka saabuvatele valimistele, poliitiline protsess Iraagis on näidanud, et poliitiline protsess on väga huvitav, kuid endiselt veel habras. uued institutsioonid vajavad poliitilist tasakaalu, see on oluline eesmärk kui augustis kavatsetakse Iraagist äh, USA väed tagasi tõmmata, siis äh, tuleb seda püüda teha nii, et äh, riigi olukord ei, ei muutuks ebastabiilsemaks. seetõttu on äärmiselt oluline ka poliitiline konsensus kõikide poliitiliste jõudude vahel riigis me oleme ka näinud, et valimiskomisjonid on äh, üritanud keelustada mõningate kandidaatide ülesseadmist ja sellega nad on rikkunud demokraatlikku protsessi. Euroopa Liidu programmid Eurojust ja Eurolex peavad äh, oma eesmärgiks just demokraatlike struktuuride ülesehitamist ja nende äh, tugevdamist me peame äh, eesmärke saavutama kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks, me vajame, et riik äh, stabiliseeruks ja ja eriti just peale valimisi me peame ka tihedamat ühendust pidama äh, parlamentide vahel Itaalia on näiteks välja pakkunud äh, ka väga laiaulatusliku kultuuriprogrammi ja, ja see on oluline ka selle riigi stabiilsuse jaoks. Iraagil on endiselt äh, probleeme inimõigustega, äh, julgeolekuga, inim- ja demokraatiaga ja põgenike probleem on samuti äärmiselt suur kümme protsenti rahvastikust, sealhulgas väga paljud naised ja lapsed, kannatavad eelkõige selle ebastabiilse olukorra all ja nad vajavad meie toetust. naised kannavad äh, strateegilist rolli äh, selle, nendes muutustes, mis riigis toimuvad. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel saab sõna härra Van Baalen suur tänu, kõrge esindaja. Te teate, et Iraak ei ole turvaline. see on fakt, kui me vaatame, mis toimub Iraanis, siis Iraan soovib järjest rohkem mõjuvõimu saada, rohkem, kui me tahaksime näha, ka Iraagi eh, šiidi vähemuse üle lõunas. Iraan ohustab Iraaki? millisena näete te Euroopa Liidu rolli hoidmaks Iraani Iraagist eemal? kui me räägime aga Iraagi põhjaosast, siis on Türgi ja Iraagi vahel probleeme seoses Kurdistaniga. loomulikult äh, Põhja-Iraagis võib olla täiesti õigustatud mässuliste vastane võitlus, kui need ohustavad Türgit, aga Kurdistani autonoomne eh, piirkond peab eh, ise saama otsustada. kui me räägime naftaressurssidest, siis loomulikult need on tähtsad, peame aga meeles, et Iraak ei ole unitaarne riik, seega eh, keskvõim peab läbi rääkima kurdi piirkonnavalitsusega, praegu on näiteks küsimus, kes omab Kirkuki ja muid selliseid küsimusi päevakorral. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et Iraagi julgeolekuväed on ikka halvasti veel ette valmistatud, ei toimi, me peaks, loomulikult me peame õigusriiki toetama, aga kui vaja, kui palutakse, siis peame andma abi ka eh, julgeolekustruktuuride kujundamisele selleks, see, see puudutab nii majandust, stabiilsust, seetõttu on meil vaja integreeritud lähenemist Iraagile ja ka Iraagi naabritele, kasutagem siis seda integreeritud lähenemist, suur tänu ALDE nimel! suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Evansile, minut kolmkümmend sekundit rohelised, palun. suur tänu, tahaksin tänada paranes Ashtoni tema avalduse eest. ma arvan, et väga oluline on märkida, et tänane debatt toimub kontekstis, eh, kus toimub Suurbritannias Chilcoti äh, Äh, kuulamine ebaseadusliku Iraagi sõja osas, kui invasioon toimus, siis uskusime, et äh, sekkuda oli vaja sellepärast, et vahetada režiim, aga mitte äh, massihävitusrelvade tõttu ja nüüd planeerides Iraagi sõjajärgset perioodi näeme, et sõjaväelased, diplomaadid tegelikult ei oma eriti palju argumente. kõigel sellel on väga tõsised tagajärjed. loomulikult te mõistate, et Iraagis on tõsiseid probleeme. vähemuste kaitseks ei ole tõsiseltvõetavaid õigusakte. Iraak kannatab põgenike probleemi tõttu inimõiguste aktiviste naisi ikka veel ahistatakse. vabandage, aga palun kõnelge aeglasemalt, siis eh, saab teid ka paremini tõlkida. ja ametiühingu tegelased, eh, naispoliitikud, inimõiguste aktivistid on kas surma saanud või lihtsalt kadunud. jätkuvad enesetapu terroriaktid. eelmisel nädalal, nagu kolleeg nimetas, eh, keelas Iraagi keskvalimiskomisjon kandideerida umbes viiesajal sunni päritolu kandidaadil, kes olevat äh, Vaat parteiga seotud olnud. see ohustab jällegi demokraatlikku protsessi ja stabiilsust. Iraagi valitsust kutsuti üles surmanuhtluse kaotamisele, aga ikkagi on äh, surmanuhtlust ootamas Iraagis üheksasada inimest sest eh, sageli viiakse otsus täide eh, ebaõiglase kohtuprotsessi tulemusel. inimõiguste austamine on väga tähtis, meie raamistik tahab eelkõige seda, et tervishoiuteenuseid toetataks, inimõiguste komisjoni toetataks, et ähm, räägitakse läbi partnerlus ja abileping, mis saab aluseks edasisele tööle, aga praegu peame nõudma eh, surmanuhtluse kaotamist, haavatavate gruppide kaitsmist eh, ning inimõiguste austamist. suur tänu! ja nüüd Euroopa konservatiivide reformimeelsed, härra Stevenson, palun! suur tänu! proua president, baroness Ashton, Iraagi valimised ei tule õiglased ja vabad. valimiskomisjon otsustas kümme päeva tagasi äh, parlamendiliidri ja Iraagi äh, parlamendiliikme viimase nelja aasta jooksul keelustada äh, kandideerimast ja samas nagu öeldi, keelati peaaegu viiesajal ilmalikul Iraagi poliitikul kandideerimast. Sali al-Mutlak on olnud väga kriitiline Iraani sekkumise suhtes Iraagis nüüd ei lubata tal kandidaar, kandideerida. Joe Biden, eh, USA asevälisminister, ase, asepresident on juba protesteerinud selle sammu vastu ja kui nüüd neid keelatud kandidaate ei lubata kandideerida, siis meie ei saa tunnistada neid valimisi legitiimseks. tänan. suur tänu ja nüüd kuue nimel härra Maier, poolteist minutit. suur tänu, proua president. suur tänu baroness Ashtonile lubage mul teie optimismi mitte jagada, loomulikult ei ole selles midagi halb, kui ollakse optimistlik, kuid arvestades praegust olukorda Iraagis, siis me ei saa optimistlikud olla. Euroopa Komisjon on otsustanud valimisvaatlejaid mitte saata, kui nende ohutus ei ole tagatud. Te ei taha küll rääkida minevikust, kuid me peame seda tegema. sest me peame vaatama kõiki neid ohvreid, mis Iraagis äh, on toodud riigi arengu nimel. see on reaalsus me peame arvestama ka sellega, et äh, Ameerika Ühendriikide äh, naftatööstusel on omad huvid Iraagis tegutsemise vastu. see otsus, mis praegu vastu võeti, et ilmalikud parteid äh, keelatakse, see võib viia väga suure konfliktini riigis ja isegi Euroopa saatkonnad ei välista riigipööret Iraagis. niisiis, minu meelest on tulevik suhteliselt tume. okupatsiooniväed tuleb välja tuua riigis, sellepärast et see moonutab veelgi olukorda Iraagis me peame võimaldama sellise olukorra teket, et kus rahvusvaheline õigus taaskord kehtestatakse riigis. suur tänu ja EFT nimel saab sõna härra Peldersule. suur tänu, proua president, proua Ashton. jõulude ajal kaks tuhat üheksa jäid väga paljud kirikud Iraagis suletuks ja seda ähvarduste tõttu ja juba aastad enne seda oli ala, olukord täpselt samasugune, see on väga kurb. paljud kirikud jäävad tühjaks selle tõttu, et aina rohkem kristlasi äh, lahkub riigist. ähvardused muutuvad aina suuremaks. Kirkukis, kus varem kristlased said ennast turvaliselt tunda, on nüüd äh, sajad kristlastest äh, pered pidanud põgenema, sest äh, rünnakuid on olnud lihtsalt niivõrd palju. samuti on läbi viidud religioosseid puhastusaktsioone, mis on veelgi põgenike hulka suurendanud. nõukogu ja liikmesriigid ei tohi taluda sellist Iraagi afganiseerimist nii-öelda, mida teie, proua Ashton, arvate sellest? seal riigis on kristlased alati juba sajandeid olnud ja kui see, kui kristlaste vastu niimoodi võideldakse, siis ei saa sellest riigist kunagi salliv riik ja see ei saa mitte vastata meie eesmärkidele. suur tänu! ja nüüd saavad sõna järgmised kõnelejad, aga ma paluksin, et peaksite kinni ka kõneaja piirangutest, sellepärast et me oleme juba läinud üle ja ja kõigepealt saab sõna härra Pasescu pooleteiseks minutiks. proua Pasescu. lugupeetud kõrge esindaja, lugupeetud proua president, seitsmenda märtsi parlamendivalimised viisid uue koalitsiooni moodustamiseni kuid äh, paljud äh, soovivad tagasi endist äh, koalitsiooni, peaminister üritab ähm, taastada õigusriiklikku olukorda, kuid me ei tohi unustada seda, et tuleb, et seal riigis tuleb läbi viia ka referendum Kirkuki osas. julgeolekuolukord Iraagis võib halveneda, kui kui äh, valimiste ajal tekivad äh, sisemised äh, pinged. valitsus Bagdadis peab üle vaatama Kirkuki osas referendumi, samuti mis puudutab üheksasadat inimest, kellele on määratud surmanuhtlus, samuti mis puudutab piinamise tarvitamist ja äh, inimõiguste olukorda ja samuti peavad nad tegelema väga kõrge korruptsiooniga. suhetes Iraagiga üritab äh, Rumeenia praegu üle minna sõjaliselt äh, toetuselt humanitaartoetusele. minu koduriik peab kohustustest kinni ja sellega me üritame ka eesmärke saavutada. suur tänu ja proua Koomes pooleteiseks minutiks. kui me vaatame julgeolekuolukorda ja saavutusi demokraatias, siis seda tuleb konsolideerida ja laiendada, pole kahtlustki, et viimaste kuude jooksul on loodud uusi alliansse ja see on aidanud ületada etnilisi ja religioosseid lõhesid Iraagis. uus Kurdistani partei on Iraagi poliitilise elu normaliseerumisest, kui hiljutine vastuseis valimiskomisjoni vahel võtab valimistest ära viissada kurdi, nii et see ei aita valimisi kuidagi, see käivitab vaid uuesti konfliktid meid paneb muretsema surmanuhtlus ning peame pühenduma, proua Ashton, sellele, et kutsuda üles Iraagi võime käituma äh, nii, et kehtestataks moratoorium surmanuhtlusele. on terve hulk iraaklasi, kes elavad naaberriikides ja os suur osa nendest ei pääse iialgi koju. Äh, naaberriigid aitavad neid ja meie äh, liitlased Iraagi sõjas peaksime aitama nende põgenike eest hoolitseda. siin on ka kogu naiste õiguste teema, peame võitlema korruptsiooniga, on oluline, et Iraagi valitsus parandaks vabaühenduste kohta käivat seadust, nii et kodanikuühiskonda äh, saaks vabalt arendada. Euroopa Liit peaks saama vabalt kasutada oma suhteid Iraagi vabaühenduste ja Euroopa vahenduste, vabaühenduste vahel. vaba kodanikuühiskond on ülioluline, see on keskne eeltingimus selleks, et üles ehitada demokraatiat Iraagis. suur aitäh ja nüüd annan sõna härra äh, Piotr Porebale üheks minutiks ja kui te loete oma ettekandeid, siis lugege seda aeglaselt, sest vastasel korras on äh, tõlkidel tõsiseid raskusi selle, teile järgi jõudmisega aitäh, proua president äh,, Lady Ashton. kui vaatate, millised on olnud rahvusvahelised jõupingutused Iraagis, kui te vaatate ka Poola kontingenti seal, siis me pingutame, kuid ikkagi on rünnakuid avaldatakse ikka survet kristlikele vähemustele ja teistele vähemustele minu arvates ei ole võrdset edasiminekut saavutatud kõikidel rinnedel. ja loomulikult terroristi, terrorismirünnakud destabiliseeruvad Iraaki ning mõjutavad kogu laiemat piirkonda. ma arvan, et meil on palju äh, saavutada sellest, kui taastame stabiilsuse Iraagis. siin on loomulikult ka Iraani aspekt mängus ja minu meelest äh, Iraani katsed sekkuda äh, Iraagi olukorda on asi, millest ei saa kuidagi mööda vaadata, see, see avaldab väga suurt mõju. me peame avaldama nii palju survet kui võimalik selleks, et takistada Iraanil äh, sedamoodi sekkuda Iraagi siseasjadesse. see võib avada ukse suhtelisele stabiilsusele selles piirkonnas, aitäh! aitäh! härra Melanchon üheks minutiks sõna. proua kõrge esindaja, ma ei jaga teie optimismi olukorra kohta Iraagis ega ka eh, koalitsiooni pimesi tegutsemist eh, eh, seitseteist Euroopa Liidu riiki otsustasid ettekäändeks tuua e, massihävitusrelvi ja tungida Iraaki, nüüd on e, maa lihtsalt laastatud, e, Iraani türannid sekkuvad täiesti vabalt Iraagi ellu. mida kavatsete te nüüd teha, et nõuda vastutust riikidelt, kes kes valetasid meile ja e, kuidas väldite, et Jeemenis ei tekiks samasugune olukord ja kuidas tagada, et e, keemilisi, bioloogilisi ja muid sarnaseid relvi ei kasutataks näiteks ka Afganistanis? tänan. suur aitäh, härra Proverale, sõna üheks minutiks. aitäh, proua president soovin iraaklastele kõik eh, edu eh, valimistel, sest see on järjekordne samm demokraatia eh, poole. loomulikult pole need õiglased ja ausad valimised, kuid peame olema rahul väikeste sammudega õiges suunas. ning Iraagi taasülesehist-, ehitamine majanduslikult, sotsiaalselt, kultuuriliselt, julgeolekuliselt on kõik äh, hädavajalikud eeltingimused demokraatia tagamiseks, kuid peame soodustama ka institutsioonide tugevdamist selles riigis. peame tagama, et erinevad etnilised kogukonnad ja usulised kogukonnad eksisteerivad rahulikult üksteise kõrval ning samuti toetama nende institutsioone, aita, aidata neid kõiges selleks, et liikuda föderaalse süsteemi poole. siin on ühe riigi sees mitmeid territooriume, Kurdistan, Pakistan võiksid olla siin äh, referentsideks. ma tahaksin kuulda, milline on baroness Ashtoni seisukoht äh, institutsioonilise aspekti suhtes, aitäh! suur aitäh, nüüd sõna härra Svenssonile pooleteiseks minutiks suur aitäh, proua president. räägime vägivallast, räägime katastroofidest. kui vaatame Iraagi küsimust. küll, aga seal toimub demokratiseerimise protsess ja ma tahaksin teile meenutada, et kohalikel valimistel möödunud aastal osales rohkem kui kolm tuhat naist Äh, see oli väga läbipaistev äh, tegevus Araabia riigi kohta ja mitmed naised said ka ametikohtadele, minu arvates see on väga-väga hea näide Araabia riigi kohta. mis puudutab tänavu aasta toimuvaid, äh, märtsis toimuvaid parlamendivalimisi, siis lootust on sunnid osalesid kohalikel valimistel, kuid kahjuks paar nädalat tagasi neliteist sunniiti ja sadu, sadadele keelati ligipääs Äh, valimistele, nad ei saa osaleda valimistel, kaitseminister härra Mudlak, kes on sunni dialoogipartei juht oli üks nendest, kellel valimistel osalemine, kelle jaoks valimistel osalemine keelati. minu arvates on see riigid tuleviku jaoks ja Iraagi demokratiseerimise jaoks väga oluline. minu arvates on hästi oluline, et me kaalume, milline on Iraagi etniline koostis, milline on vajadus ühtsusele. peame väga selgelt väljenduma, kui me räägime etnilistest ja usulistest vähemustest Iraagis. Iraagi parlamendivalimised on tuleviku võtmeks Iraagis. parunes Ashton, mida peaks teie arvates tegema Euroopa Liit tagamaks, et eh, Iraagi valimised on nii põhjalikud kui tulevik ja kaasavad kõiki demokraatlikus protsessis. aitäh, härra Baltšütisel poolteist minutit. aitäh, proua eesistuja, proua kõrge esindaja. viimastel aastatel on Euroopa Liit suurendanud oluliselt oma kohalolekut Lähis-Idas. Euroopa Liit on alati pühendanud väga palju tähelepanu Iraagile ja rahvusvaheline kogukond on osalenud Iraagi ülesehitamisel ning taganud seal julgeolekut ja turvalisust ning rahu selles riigis. me räägime, näeme siin siselis-, sisemisi võitlusi riigis ja see takistab poliitilisi reforme mitmetes valdkondades. meid paneb muretsema ka seda, et neliteist parteid tõmmati maha valimiste nimekirjast. demokraatia on astunud kõrvale demokratiseerimise teelt, seetõttu Euroopa Liit ja tema partnerid peavad nõudma, et peetaks kinni rahvusvahelistest kohustustest ning inimõigustest ja vabadustest. ma arvan, et Iraak on äh, valmis tihedamaks koostööks Euroopa Liiduga kavatsuste protokoll, mis möödunud nädalal äh, alla kirjutatud sai, see on siis energiavaldkonna kavatsuste protokoll, tõestab, et Iraak tahab äh, välja arendada vastastikku kasulikke suhteid. Iraak on strateegiliselt hästi oluline, aga kui me tahame jagada energia tar-, äh, parandada energiatarnekindlust, siis see on seotud ka riigi majandusliku ja poliitilise stabiilsusega, seda ju praegu ei ole. selgelt on tegemist pikaajalise protsessiga, kuid minu arvates Euroopa Liit koos oma kõrge esindajaga ning koostöös rahvusvahelise kogukonnaga suudab välja mõelda lahenduse, nii et seaduste ülimuslikkus ning inimõigused võivad saada põhiliseks eh, poliitilise elu alussambaks Iraagis. aitäh! suur aitäh ähm,! härra Ženevski, üks minut teile. proua president, volinik, lubage mul öelda et kui saan öelda vaid ühte asja, kuulasin ja uus sõnum on optimistlik, see on kokkuvõte teie sõnavõtust. aga mulle tundub, et poliitika ei ole küsimus vaid sellest, mida te ütlete, äh, vaid küsimus on ka selles, mida, mis ütlemata jäetakse. ja kui ma kuulasin teie sõnavõttu, siis seal oli asju, mis olid väga rahutust tekitavad äh, avalik arvamus, kindlasti avalik arvamus minu enda riigis, kui asi puudutab süstemaatilist ja regulaarset eh, usuvähemuste, kristlike vähemuste tagasi, tagakiusamist Iraagis, see on kindlasti murettekitav asi äh,. härra Barenba rääkis Iraani sekkumisest Iraagi asjadesse. ja ma arvan, et see on täielik, täiesti skandaalne, äh, kuidas Ashrafi eest äh, äh, kampaaniat tehakse ja minu arvates see on seisu, see on asi, mida peaks väga jõuliselt vastustama ja me peame hoolitsema selle eest, et Iraak saaks, Iraak saaks abi Euroopa Liidult. ja kui te vaatate Ashrafi põgenike laagreid, siis sekkumine seal on tõeliselt tähtis küsimus suur tänu, läheme nüüd vaba mikrofoni protsessi juurde. härra Sonik, üheks minutiks. suur tänu. ma arvan, et Iraak saab olla eeskujuks, eeskujuks selles osas, kuidas äh, oma riigis äh, vastaseid äh, keemilise relvaga ähvardatakse, kui me peame rääkima Iraagist, siis me peame rääkima ka tuhandetest sõduritest, Ameerika, Itaalia, Poola sõduritest. Nendest paljudest sõduritest, kes on suur, langenud Iraagis. Need inimesed läksid Iraaki kindla teadmisega, et nad võitlevad seal hea eesmärgi nimel, kuid nüüd eh, me näeme, milliste raskustega Iraagis demokraatiat üles ehitatakse. ma tean, et eh, väga paljud nõuavad praegu väga aktiivset edasiminekut, nagu ka teie, eh, proua Ashton. me, me peame Iraagis näitama, millist abi Euroopa Liit saab anda, aga seda äh, teatud tingimustel, nimelt et vähemus, vähemuste õigusi tuleb ka kaitsta. suur tänu! ja nüüd järgmine kõneleja. ma äh, soovin teid tänada selle avalduse eest, huvitav on see, et praegu ainult poolakad sõna võtavad, aga äh, me peame loomulikult arvestama sellega, et väga paljud äh, Poola sõdurid on samuti langenud Iraagis selle riigi turvalisuse nimel. olukord Iraagis on tõesti mõnevõrra paranenud kuid sellegipoolest äh, seisab see olukord seal veel savijalgadel. seetõttu ma paluksin, et äh, komisjon äh, räägiks selgelt kahest asjaks, nimelt arengu ja stabiilsuse jaoks on väga oluline programmi vastuvõtmine, mis puudutab just noorte haridust. seal ei ole endiselt ei arste ega ka piisavalt insenere seetõttu on hariduse küsimus väga oluline. teine küsimus on seotud erinevate kultuuridega Iraagis. ka kultuuri tuleb kaitsta. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Rüübich. suur tänu, proua president, äh, proua Ashton. mis puudutab äh, energiavaldkonnas allkirjastatud äh, memorandumit, siis kas te arvate, et äh, härra Oettingeri või ka härra Kuhti abiga saaks siin edasiste edusamme saavutada, sest et just nimelt majandusvaldkond saab parendada stabiilsuse tagamist riigis. see aitaks ka energia tarnekindlust äh, parendada ja teisalt, kui, kui Euroopa Liit ostab äh, sealt energiat sisse, siis oleks see tegevus, millest mõlemad osapooled äh, võidaksid, nii et järgnevatel nädalatel võiks ka sellel äh, teemal arutada. suur tänu! sellega on vaba mikrofoni voor läbi ja nüüd saab sõna äh, proua Euroopa Komisjoni asepresident proua Ashton sõna, palun. Uh, suur tänu, austatud parlamendiliikmed, suur tänu huvitava debati eest. Äh, kui ma peaksin välja tooma need teemad, mis siin tõstatati, tahaksin kõigepealt mainida vähemustega seotud küsimusi. nagu te teate, meie partnerlus- ja koostöölepingu üks oluline osa on see, et tuleb tagada inimõiguste austamine. see teema on meie lepingu keskmes ja Iraagis tuleb sedasama nõuda. samal ajal tahaksin, et kõiges, mida me teeme, kajastuks ka vähemuste kaitse küsimus. ma jagan teie muret ka surmanuhtluse osas. loomulikult kõik need põhjused, miks peaks surmanuhtluse kaotama, on õiged, mis te siin tõstatasite. nõustun ka poliitilise protsessi konsolideerimise vajadusega. sellel on oluline tähtsus kõigele, mida me kavatseme teha ja loomulikult arvestades ka äh, eelseisvaid valimisi ja mida me soovime saavutada. parlamendiliikmed Costa ja Stevenson rääkisid siin valimiskandidaatide keelamisest. loomulikult praegu on valimiste eelne protsess käimas ja niisuguseid valitsuse samme võib vaidlustada samuti kavatseme kuus nädalat enne valimisi saata Euroopa Liidu missiooni sinna, kes siis jälgiks valimiseelset äh, kampaaniat ja me loodame, et Iraagi valimised tagavad valimisprotsessi, mis kaasab kõik kodanikud, mida siin ka sõnavõttudes rõhutati mitmed parlamendiliikmed tõstatasid ka küsimuse energiamemorandumi vajadusest. tunnistan selle teema olulisust. Iraak on unitaarne riik ja kogu meie koostöö on seotud Iraagi kui tervikuga, Iraagi valitsusega, aga loomulikult Iraak on suveräänne riik kuulasin ära e, siinsed sõnavõtud, siin toonitati vajadust koostööd tõhustada. aga ma olen täiesti teadlik ka julgeolekuprobleemidest seoses Kirkukiga, samuti ka teised vaidlusalused territooriumid, ähm, tean, millised on Iraagi sees seisvad äh, väljakutsed, aga Iraak peab eelkõige ise lahendama need probleemid. teisest küljest olen äh, valmis toetama Iraaki, siin tuleb nimetada ka ÜRO abi, kes on aidanud meid dialoogiprotsessis, samas pean tunnistama, et dialoog en-, vist enne valimisi uuele tasemele küll ei jõua. tunnistan ka energiakoostöö vajadust, aga vaatleme seda kui osa integreeritud Iraagi energiapoliitikast. ühest küljest see puudutab äh, Euroopa Liidu energiavajadust, vaja samuti äh, Iraagi ressursside arendamist, aga ka e, energiatõhususe tõstmist ja uute taastuvenergiaallikate kasutusele võtmist Iraagis endas. kindlasti on see seotud rahvusvahelise koostööga eelolevatel kuudel ja aastatel. samuti nimetati siin julgeoleku põhjustel ühe delegatsiooni visiidi äramuutmist. tõesti, meie kavatseme eh, valimismissiooni siiski saata ja kindlasti saavad ka parlamendiliikmed kaasa lüüa austatud parlamendiliikmed tõstatasid ka küsimuse võõrvägede väljaviimisest ähm, augustiks soovis äh, president Obama lahingväed välja viia, see kõik on väga tähtis. me saadame kõigepealt valimishindamismissiooni Iraaki ja võib-olla see aitab ka lahendada mõned täna tõstatatud küsimused. Ashra küsimus tuletab meile meelde, et et nii keerukas küsimus tuleb lahendada vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja ilma vägivallata. jällegi, tuleme tagasi sealt, kus me alustasime, olen siiski Iraagi suhtes optimistlik. parlamendiliikmetel on õigus, kui nad meenutavad neid väljakutseid, mis Iraagi ees seisavad, aga me näeme, et seisavad ees valimised, avanevad uued võimalused tõhusamaks koostööks Euroopa Liidule aga arvestades meie väärtusi ja mis meile muret teevad, inimõigused, vähemuste õigused, äh, surmanuhtlus, äh, energia, koostöö, tihedamad sidemed koostööks Iraagi valitsusega, on seotud ka meie ähm, ootustega Iraagi suhtes. me kõik loodame, et Iraagist saab rahulik rahumeelne ja stabiilne riik ja teeme tööd selle nimel. E suur tänu, daamid ja härrad, sellega on arutelu lõppenud ning meie istung katkestatakse kuni kella üheksani.